Äh, sellega seoses arvan ma, et saame minna edasi hääletamise juurde, ütleb juhataja ja alustame kohe esimese resolutsiooni ettepanekuga, mis puudutab äh, Indias vangistuses viibivaid äh, Eesti Ühendkuningriigi kodanikke. tegemist on poliitiliste fraktsioonide resolutsiooniga, hääletame roheliste muudatusettepanekut, kes poolt? vastu? kes on erapooletu? tagasi lükatud. kes tahaks olla nõus ENF-i muudatusettepanekuga, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud? ja resolutsioon nüüd tervikuna, kes poolt ja vastu, erapooletud vastu võetud. edasi äh, resolutsioon, mis puudutab Etioopiat, esimene muudatusettepanek, äh, vasakpoolsed teinud selle, kes poolt? kes vastu? erapooletud tagasi lükatud. kontrollime, palun, olge head. nii, kontrollime elektrooniliselt siis. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend üks häält siis enamuses. edasi resolutsiooni tekst tervikuna, kes poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud teraz e, rezolucja edasi. resolutsioon, mis puudutab Põhja-Koread. ühtne resolutsiooni tekst, algtekst, lõige neli, kes poolt? esimese osa poolt. tee vastu. erapooletud? vastu võetud. lõige neli, teine osa, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud nüüd äh, resolutsioon äh, terve teksti üle, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? E, vastu võetud sellega seoses oleme võtnud hääletamised läbi, suur aitäh teile kannatlikkuse eest, ütleb juhataja. ja ma soovin kõigile head kodusõitu. ning tänase koosoleku protokoll saadetakse järgmise sessiooni alguseks, kui vastuväiteid pole, siis anname tänased resolutsioonid nendele üle,